see peaks olema meie suur eesmärk, kui me püüame kaitsta Ühendkuningriigi valitsuse tuluallikaid äh, fiskaalkärbete ajal. suur tänu, härra Tännok, sellega on Hans-Peeter Martini raport ammendatud, kallid kolleegid, nii nagu juba eelnevalt välja kuulutatud härra Pütikhoferi raporti hääletuse selgitusi me praegu ära ei kuula, sellepärast et meil tuleb koda ette valmistada äh, istungi jätkamiseks kell kolm ja sellepärast me praegusel hetkel katkestame.